Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutamine Iirimaa kahe tuhande üheksanda aasta novembri üleujutused. nimeline hääletus. hääletus on alanud me hääletame Pööge raportit, nimeline hääletus, hääletus on käimas ja palun hääletage. Πέρας ψηφοφορίας hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud ja õnnesoovid härra Pöögele. edasi proua Matera raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. härra Hart on protseduuriline küsimus kõneleja mikrofonita. siin on tegemist äh, fondi kasutusele võtmisega seoses äh, Hollandiga ja härra Tool sugugi ei soovinud äh, hääletada seda täna üldse. meie arvates on väga kahetsusväärne see, mida härra Tool üritas läbi suruda ja me igati protesteerime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 nüüd jätkame siis äh, hääletust, proua Matera raport, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. proua Matera soovib ka sõna, kas äh, vastab tõele? palun, proua Matera. tänan, härra president. austatud kolleegid täna me hääletame paketi üle, mis pakub abi madalmaadele. me räägime siin äh, kümnest koma viiest miljonist eurost. järjest enam esitatakse uusi abitaotlusi ja neid ei ole võimalik kohe rahuldada, kuna eelarvet ei ole veel kinnitatud. enne kaheteistkümnendat jaanuari ei ole võimalik taotlusi vastu võtta ja ülekandeid teha. praeguses keerulises olukorras, mis Euroopas majanduse mõttes on, peaksid liikmesriigid olema eriti vastutustundlikud see puudutab esmajärjekorras neid liikmesriike, kes olid äh, nõukogus säästueelarve vastu ja Lissaboni äh, lepingu põhiste õiguste jõustamise vastu. suur tänu, nüüd äh, nimeline hääletus, proua Mateera raport, kõigepealt Nord-Brabant ja South-Holland, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi järgmine proua Matera raport, samuti globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, Trente osa kaheksateist madalmaad, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud järgmisena proua Matera raport, samuti globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, Limburgi osa, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. edasi, samuti proua Matera raport samuti globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, Kelderland ja Uwe Reissel. hääletus on nimeline ja on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. järgmine raport samuti proua Mateeralt. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Nord-Holland ja Utrecht nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. järgmine raport äh, jällegi proua Materalt, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Nord-Holland ja South-Holland, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud raport on vastu võetud ja õnnesoovid proua Materjale. järgmine päevakorrapunkt on äh, härra De Castro raporti hääletamine, teemaks Saksamaa alkoholimonopoli raames antav abi, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võtud ja õnne soovid äh, härra De Castrole. järgmine raport äh, on härra Moreira raport, äh, teemaks tollimaksu vaba režiim teatavate farmatseutiliste toimeainete suhtes, mis kannavad WTO antud rahvusvahelisi vabanimetusi. nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. õnnesoovid härra Moreirale edasi härra Roili raport Euroopa Ühenduse ja Ukraina teadus- ja tehnikakoostööleping. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. järgmine samuti härra Roili raport Euroopa Ühenduse ja Fääri saarte valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogia koostööleping kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. edasi härra Rolli raport Euroopa Ühenduste ja Jaapani teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi härra Roili raport Euroopa Ühenduste ja Jordaania vaheline teadustehnika ostuleping poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnesoovid härra Roilile. järgmisena proua Patrao Nevesi raport kalandusalane partnerlusleping Euroopa Liidu ja Saalomoni saarte vahel. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. õnnesoovid raportöörile. järgmine raport on härra Kaasalt, teemaks ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära miinimumtaseme jälgimise kohustuse kestus. nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud raport on vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. järgmine raport on härra Paltsilt Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheksanda aasta aruanne, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine raport on härra Eilerilt, teemaks tsiviilsõjaline koostöö ja tsiviilsõjaliste võimete arendamine. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja õnnesoovid raportöörile. edasi proua Bilbao Barandika raport Biskaia lahe Anšoovise varu ja selle püügi pikaajaline kava ja raportöör soovib sõna, palun, proua Bilbao. suur tänu, härra president. tahaksin öelda järgmist. kalanduskomisjonis hääletasin ma selle raporti vastu, sellepärast et äh, osad muudatusettepanekud, äh, mis oleks sektorile kahe, kasulikud, ei võetud vastu. on väga oluline et äh, anšoovise varude osas oleks meil pikaajaline plaan. tähtis on, et äh, parlamendi pädevused pääseksid siin täiesti mõjule, meil tuleb äh, alustada läbirääkimisi, sellepärast et muidu on sektori jaoks mõjud tugevad nüüd muudatusettepanek äh, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapoolt vastu võetud. ja siis vastavalt muudetud ettepanek, see on poolt, vastu, erapooletud ja on vastu võetud. nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, on vastu võetud ja õnnesoovid proua Bilbaole päevakorras on järgmisena härra Gallagheri raport läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava. on mitmeid muudatusettepanekuid äh, komisjonilt. üks kuni kaheksateist äh, ja nii edasi, raportöör soovib sõna, palun. suur tänu, härra president sotsiaaldemokraadid on võtnud tagasi äh, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, ma ei saa küll aru, miks, nii et äh, ALDE fraktsiooni nimel tahaksime öelda, et me võtame üle selle muudatusettepaneku. palun parlamendiliikmetel arvestada faktidega ja teadusega. kui me ei võta vastu sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekut ja võtan vastu Rahvapartei muudatusettepanekut, siis me läheme äh, vastuollu teadlaste soovitusega, me loome kaks lubatud äh, tüü-, püügipiirkonda äh, stauriidile, nii et me peaksime hääletama sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku poolt ja Rahvapartei muudatusettepaneku vastu, osad võib-olla saavad sotsiaaldemokraatidest paremini aru. nii et Teie kasutate kodukorrapunkti sada viiskümmend kuus, võtate üle muudatusettepaneku kakskümmend üheksa ja see tähendab seda, et meil tuleb muudatusettepanek kakskümmend üheksa hääletada. niisiis, läheme edasi, muudatusettepanekud üks kuni kaheksa, kümme kuni üheksateist, kakskümmend üks kuni kakskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend ja kolmkümmend üks identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis äh, kontrollime üle eelmise hääletuse, kontrollime üle. muudatusettepanekud kolmkümmend ja kolmkümmend üks, palun. hääletamine on lõppenud ja need muudatusettepanekud on vastu võetud. nüüd äh, üheksa langeb ära ja ka kakskümmend üheksa ja hääletame nüüd muudetud raporti ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. nüüd äh, resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud ja õnnesoovid härra Gallagherile. päevakorras on järgmisena härra Krobatšiki raport äh, valikulise püügi keeld ning lesta ja hariliku kamele püügipiirangud Läänemeres, Suur- ja Väike-Peltis ning Sundis. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja raport on vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. järgmisena härra Jean Ferreira raport võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamine vesiviljeluses. muudatusettepanek äh, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudetud äh, ettepanek poolt. ja kes on poolt? vastu erapooletud ja on vastu võetud. muudatustel on kaheksateist poolt, vastu, erapooletud ja on vastu võetud. nüüd nimeline hääletus resolutsiooni üle ja hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja raport on vastu võetud, õnnesoovid raportöörile. austatud kolleegid, te ju teate, et äh, kell kaksteist on meil pidulik äh, istung ja siia tuleb Gruusia president. nii et äh, härra Rapkai raporti üle me hääletame edasi pärast äh, sõnavõttu ja ülejäänud kahte raportit hääletame samuti pärast äh, presidendi sõnavõttu. suur tänu, et sellega nõus olete. ja see härra Rapke, mul on siin äh, mitmeid komisjoni muudatusettepanekuid, üks kuni kaksteist ja nii edasi, kes on nende poolt? vastu? erapooletud ja need on vastu võetud. ei, seda me ei kontrolli üle. aga no muidugi, kui aega või raisata, siis võime seda ka teha. Ähm, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend kolm ja kolmkümmend üks langevad ära. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse langeb ära, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja see muudatusettepanek on vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend neli langeb ära, siis hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend viis, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sest ma tahan aega raisata. kontrollime üle elektrooniline hääletus kolmkümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend langeb ära, edasi muudatusettepanek kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks langeb ära, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis ma ütlesin, et kolmkümmend kaks on vastu võetud, aga kontrollime siiski üle. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja on vastu võetud. nüüd muudetud raport, kes on poolt, vastu, erapooletud ja on vastu võetud nimeline hääletus äh, resolutsiooni üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja raport on vastu võetud, õnnesoovid härra Rapkaile. nüüd äh, katkendame istungi järgneb pidulik istung Gruusia presidendi sõnavõtt ning me jätkame hääletuste ja hääletusselgitustega pärast seda sõnavõttu. tänan, kolleegid!